esindaja avaldus olukorra kohta Iraagis. härra Della Vedova, palun. suur tänu, härra president. lugupeetud parlamendisaadikud, olukord Iraagis, nagu me teame, on väga tõsine juunikuise Välisasjade Nõukogu järeldused ka näitasid seda, kui suurt muret Euroopa Liit tunneb olukorra üle Iraagis. järeldustes äh, mõisteti ilmselgelt hukka ISILi rünnakud, ISILi ja samuti teiste sunniitide terroristlike rühmituste tegevuse tulemusena tekkis tõeline ülestõusu olukord nii et relvastatud võitlejad kujutavad endast nii Iraagis kui ka Süürias hetkel suurt ohtu. ISILis on ka välismaiseid võitlejaid, kes täiendavad nende ridu ja nad on ohuks nii Iraagi naabritele, muuhulgas Jordaaniale ja Liibanonile, kuid samas tegelikult ka Euroopa Liidule. Iraagi olukord tuleneb nii sisemistest kui ka välistest teguritest kriisiolukord loomulikult võimaldas ISILil kanda kinnitada Iraagis, üritades äh, siis äh, just nimelt äh, tekitadagi islamiriigi Iraagi ja Süüria territooriumil. tegelikult ei ole siin tegemist vaid terroristliku ideoloogiaga, relvastatud võitlejad tegelikult väljendavad seda, mida sunniidid on juba aastakümneid tundnud šiiitide juhitud Iraagi valitsuse vastu. Iraagi valitsus on käitunud ebaõiglaselt, ühtlasi on näha Iraagis suurt inertsust rikutakse ühtlasi ka julgeolekujõudude poolt sunniitide inimõigusi. me oleme näida-, näinud sel aastal, kuidas Fallujahs ja ka mujal Iraagis on sel aastal need probleemid järjest süvenenud, sunniidid, kohalikud ela-, sunniitidest elanikud on avaldanud meelt julgeolekujõudude vastu, julgeolekujõude Iraagis aga domineerivad šiiidid ning samuti ka erinevate hõimude esindajad me nägime juunis, kui kiiresti ja kui tõhusalt on võimalik rahvusvahelisel üldsusel tegeleda Iraagi territooriumil. tegelikult üllatas rahvusvaheline üldsus kõiki Iraagi e, usujuhte, nemad peaksid ometigi tegema omavahel koostööd, et need probleemid lõplikult välja uuri-, juurida. tuleb vältida igasugust e, liiga kaugele minemist kas sõnades või ka tegudes. nüüd üks täiesti eraldi aspekt on humanitaaraspekt. hetkel on Iraagist pidanud lahkuma umbes kaks miljonit inimest. Euroopa Liit tunneb humanitaarkriisi süvenemise üle väga suurt mure, arvestades veel ka tohutut hulka sisepõgenikke Euroopa Komisjon ECO kaudu on määranud kaksteist miljonit eurot selleks, et toetada humanitaarabi valdkonna tegevust, toetamaks Iraagi pagulasi ning ka sisepõgenikke. Euroopa Liit koordineerib seda tegevust ka teiste rahvusvaheliste organisatsioonide ja fondidega, kuid ometigi on tegelikult abi andmine väga keeruline, sellepärast et põgenikud on igal pool üle terve Iraagi laiali. Euroopa Liit hoiab endaga pidevalt kursis arengutega koha peal. Iraagi kriisi teiseks suureks tagajärjeks on see, mis toimub Kurdistanis. viimastel nädalatel on Iraagi Kurdistan teatanud ühepoolselt, et neil on plaanis korraldada referendum sügisel iseseisvumise kohta. tegelikult on sealses piirkonnas on olnud ka väga häid ja stabiliseerivaid faktoreid ning me peaksime loomulikult neid riike selle eest kiitma. sellised ühepoolsed sammud aga iseseisvuse suunas kindlasti ei luba Iraagi probleemile lahendust leida ja tegelikult võib see kujutada endast ohtu lausa Kurdistanile endale me oleme üles kutsunud kõiki osalisi leidma lahendused nii sellele kui ka teistele probleemidele ikkagi Iraagi konstitutsiooni raames. kui Iraagi põhiseadust ka täielikult järgida, siis tegelikult oleks võimalik paljud kurdide nõudmised juba ka rahuldada. viimased kümme aastat on Euroopa Liit alati Iraaki toetanud, kuigi see protsess on olnud keeruline nüüd hetkel oleme jõudnud sinnamaani, et Iraagi väljavaated äh, selleks, et elada rahus, põhimõtteliselt on vähenenud, aga siiski kolmekümnendal aprillil näiteks valimistel ju osales kuuskümmend protsenti valijatest, hoolimata väga keerulistest julgeoleku äh, tingimustest, Euroopa Liit oli saatnud sinna koha peale ka oma valimisvaatlejad kes siis selle kohta ka aruande tegid. vastavalt nendele ekspertidele, hoolimata teatud raskustest ja sellest, et sunniitidest suur osa ei saanud ähm, ühes konkreetses provintsis hääletada, toimusid valimised ikkagi enam-vähem rahuldavalt. pärast, paar nädalat pärast sunniitide ülestõusu oli näha, kuidas Iraagi kodanikud ka tegelikult olid pühendunud riigi ühtsusele ning demokraatiale. nüüd kõige suuremaks väljakutseks hetkel Iraagis on üritada edasi liikuda poliitiliselt mõõduka sõnumiga. just viimastel nädalatel me olemegi seda rõhutanud prioriteediks on see, et kiiresti nimetataks ametisse uus valitsus. eile nimetati ka esimene oluline inimene ametisse ning see on loomulikult hea samm edasi. ja nüüd edasi peab president nimetama juba peaministri, kes saaks siis moodustada valitsuse. uus valitsus peab üritama pidada dialoogi kõikide Iraagi rahvastega ja kogukondadega, sealhulgas ka sunniitidega, kes on hetkel riiklikust poliitilisest protsessist täiesti väljas ning kes tegelikult on ju praeguste liikumiste aluseks. kui ei tagata tõelist dialoogi ühiskonnas, siis ilmselt ei suuda Iraagi ühiskond lepitusprotsessiga lõpuni minna. nagu Catherine Ashton ka mitmeid kordi on öelnud, siis tegelikult peab leidma lahendused julgeolekuprobleemidele, aga ilmselt on olukord selline, et kui need julgeolekuprobleemid on nii suured, siis need tegelikult toidavad erinevate ususektide vahelisi lõhesid. loomulikult teeme ka meie kõik selleks, et lihtsustada poliitilist dialoogi ning et toetada meie partnerite tegevust rahvusvahelisel areenil, kuid ometigi on olukord koha peal väga keeruline Euroopa Liit toim-, toetab aga ikkagi Iraaki edasi. kõige olulisem meie tegevusest on loomulikult arenguabi planeerimine ja andmine see näitab väga selgelt, et Euroopa Liit on ikka ja alati Iraagi toetaja. me soovime võimalikult stabiilselt Iraaki, parandades Iraagi valitsemist ning pakkudes baasteenuseid nii et kõik selleks, et edendada õigusriigi põhimõtteid. arvestades hiljutisi muutusi Iraagis, eksperdid hetkel analüüsivad ka toetuse andmise võimalusi. loomulikult tuleb Iraagis pidada kinni inimõigustest ning samuti rahvusvahelisest humanitaarõigusest Euroopa Liit ei ole nõus sellega, et inimõigused tuleb ohvriks tuua julgeoleku tagamisele. eesmärgiks on ikkagi parandada koostööd ka liikmesriikide vahel, näiteks just nimelt Iraagist väljaspoolt tulevate võitlus, võitlejate küsimuses. meie oleme alati toetanud ka partnerluslepingut Iraagiga töötame selle nimel edasi ning kasutan tänast võimalust kutsuda üles siin liikmesriike, kes seda veel teinud ei ole, ratifitseerida ka mainitud leping. suur aitäh! E suur aitäh, lugupeetud Della Vedova ning nüüd arutelu, härra Danjean. suur aitäh! me ärkame üles äh, natuke hilinenult ja see ülesärkamine on valuline. džihadistide äh, edasiliikumine ning äh, Mussuli võtmine, me näeme, tegemist on tõelise poliitilise ning sõjalise äh, katastroofiga Iraagis. muidugi äh, prantslasena on mul kerge ütelda, et tõsine viga pandi toime kaks tuhat kolm ameeriklaste sissetungiga Iraaki, see on nii ajalooliselt, aga ega see arutelu täna edasi ei vii, sellepärast et vahepeal on väga palju asju juhtunud. alates kahe tuhande üheteistkümnendast aastast oleme me keskendunud enam-vähem põhjendatult Süürias toimuvale. see aga on varjanud olukorra tõsidust Iraagis. väga lihtsameelne on praegu, nagu tihti räägitakse, ka siin öelda, et Äh, Iraagi olukorra halvemine tuleneb otseselt äh, Süüria kodusõjast. tuletan meelde, et Fallujah võeti džihadistide poolt ära juba kuus kuud tagasi ning ärge unustame, et see islamistidest koosnev äh, sõjavägi omab oma juuri Iraagis, juhid on iraaklased enamuses. Nad saavad õitseda seetõttu, et Iraagi valitsus on sektipõhine ning see tuleneb ka sellest, mis äh, sunni valitsuse esindaja kutsus kaks tuhat kuus, kaks tuhat seitse. Iraagi armee, mis on äh, relvastatud ja mida on äh, koolitatud aastaid suurte kuludega, ei ole võimeline olukorraga toime tulla ning lihtsalt sealt saavad terroristid uut varustust Iraagi eh, valitsusele peame me avaldama toetust, aga see ei tohi olla tingimusteta, vaid eh, peab tähendama seda, et valitsus peab hõlmama kõiki Iraagi ühiskonna osasid. samuti on vaja leida lahendusi, millega kaitstakse Iraagi territooriumi terviklikkust, aga mitte selle killustamist. me peame samuti eh, esitama endale küsimusi sunniitide radikaalsete rühmituste ning eh, riiklike ja muude üksuste vaheliste suhete kohta sellepärast, et tegemist on rühmitustega, mis seavad ohtu mitte ainult stabiilsuse piirkonnas, vaid ka siin ärgem unustagem, et kahekümne neljandal mail ei juhtunud Brüsselisse saadeti kokku Prantsuse eh, džihadisti poolt Medina Merlouchi poolt, kes enne käis läbi Iraagi Islamivabariigist ning muuhulgas tahaksin avaldada ka mm, solidaarsust eh, selle eh, kurva sündmuse ohvritele. minuti, praegu. suur aitäh, proua Koomes, palun. E aitäh pärast ebaseaduslikku invasiooni kaks tuhat kolm on Iraagis toime pandud barbaarseid tegusid. islamistide koosnev sõjavägi on äh, hävitanud äh, suure osandi selle riigi pärandist, palju on tsiviilohvreid, äh, valitsus on keeldunud vastamast äh, positiivselt vähemuste põhjendatud nõudmistele ning sellega on kaasnenud äh, usupõhised meeleavaldused. me oleme näinud erinevates provintsides, et äh, ISIL on äh, üha rohkem toetust võitnud endale ka äh, sunniitide poolt, äh, Maliki on jäänud oma tõsiseltvõetavusest ilma. Iraak ei saa edasi minna ning turvalisust leida ilma selleta, kui valitsus ei ole kaasatud kõik koha peal esind-, koha, kõik ühiskonna osad me peame kõik ka koos Ameerika Ühendriikidega töötama selle nimel, et me suudetaks luua Iraagi stabiilne riik, tuleb läbi viia valimused, mis oleksid õiglased. aga seda saaks teha ainult juhul, kui valitsus võtab arvesse kõikide vähemuste soove ning tagataks ka põhiteenused kõikidele elanikele dialoogi tuleb alustada kõigi kogukondade vahel Iraagis ning tuleb parandada nende suutlikkust ennast juhtida. meie oleme oluliseks osapooleks Iraagi olukorra stabiliseerimisele, samuti Süürias. tuleb lõpetada konflikte šihiitide ja sunniitide vahel, ma olen nõus härra Danjaniga nagu on ka parlamendi resolutsioonis kirjas, Euroopa Liit peab hoiatama Golfi lahe riike, kes otseselt või kaudselt toetavad terroriste ja ka ISILit. samuti tuleb pakkuda humanitaarabi tuhandetele põgenikele, tuleb tugevdada koostööd Iraagiga selle nimel, et võidelda terrorismi vastu ning samuti tuleb äh, Iraagil tagada inimõigustes kinnipidamine ning õigusriik. iraaklased otsivad äh, varjupaika ka Kurdistani piirkonnast. tegemist on äh, mu, nüüd suhteliselt stabiilse piirkonnaga kogu riigis. iseseisvuse kohta on välja kuulutatud rahvahääletus, sest see on mõistetav, võttes arvesse olukorda Bagdadis aga see võib eh, seada ohtu kogu riigi ja ka Kurdistani enda tulevikku. ma usun, et peaks olema võimalik leida teisi põhiseaduslikke lahendusi selleks, et Kurdistan endiselt jääks Iraagi osaks. sõda Süürias ning oht, et see kandub üles Iraaki, näitab seda, et tegelikult on mängus ka Euroopa turvalisus ka eurooplastest on saanud džihadiste, kes kohapeal võitlevad. tuleb vältida selliseid eh, tragöödiaid, nagu eh, Brüsseli äh, juudi muuseumi juures juhtunud. sinine kaart, nõustute palun, teil on kolmkümmend sekundit. monsieur le président mesdames et messieurs je vous laisse. palun mikrofon aitäh, ma tahaksin juhtida selle koja tähelepanu paradok-, paradoksile, mille tõstatasid proua Gomes ja härra Danjan. Nad äh, rääkisid kogukondade vahelistest konfliktidest ja, ja kurtsid ka invasiooni üle, aga samas Liibüas seda toetati. aga tagajärjed olid samad, nii et me peame ikkagi sidusad olema Te peate esitama küsimuse, mitte ise kõnet pidama. Il microfono, prego vous n'avez pas raison il ne faut pas comparer les deux situations même si. neid kahte olukorda ei saa võrrelda olgugi et eh, teatud ühiseid aspekte on mina olin liibüas sõja ajal benghazis ja ma nägin et eh, rahvusvahelised väed eh, toetasid liibüa elanikkonda kes võitlesid diktaatori vastu Äh, diktaatori vastu, kellega me mõnda, mõned aastad tagasi siin asju ajasime, nii et see ei ole sama asi. Honorable Charles Tannock. suur aitäh, härra Tannock, palun kaks pool minutit. suur aitäh, Nuri Maleki, äh, kui sai kaks tuhat kuus peaministriks on ära kasutanud sektidevahelisi pingeid selleks, et süödistidest äh, äh, elanikkonna huve edendada. tema režiimi on äh, kahjuks toetanud ka Iraan, kellel endal on hegemoonilised soovid selles piirkonnas. sunni Araabia hõimud on diskrimineerimise all kannatanud, tuhandeid tsiviilkodanikke on hukatud ja Lamba provintsis väites, et võidetakse terrorismi ISIL vastu. samuti me näeme, et on eh, ISILiga eh, ühinenud teiste rühmitus, samas Kurdistan on omaenda rada käinud öö, eh, ning nüüd on jõudnud jõukama olukorraga. seega me näeme, et on erinevad üksused kogu Iraagi territooriumil ning see seab ohtu äh, riigi territoriaalse terviklikkuse ning see võib, see muidu muidugi muudab tõsisemaks konflikte äh, Süüria. isegi muidugi golfiriigid äh, toetavad läbi nafta, raha, samuti on neil väga hea äh, sõjaline varustus, aga nüüd tuleb sellele piir panna, on ilmselge, et islami kalifaat sunnib peale äh, šaria õiguse kohalikule elanikkonnale, no muuhulgas äh, ka sellistele vähemustele nagu kristlased, sajad Euroopa kodanikud ka Ühendkuningriikidest liituvad nendega võitlejatena, kes on muutunud radikaalseks äh, ning tegemist on tõsise ohuga, kui nad oma koduriikidesse pärast tagasi pöörduvad. sellele lahenduse leidmine on kiireloomuline ja nüüd me peame äh, vaatama, kas on võimalik toetust saada selle piirkonna erinevatelt võimudelt. kas kurdi ar-, me näeme, et kurdi armee on olnud väga edumeelne äh, rahutuste äh, maasurumusega ning samuti on turvaline Türgi piir ning on kaitstud kristlasi Kurdistan, on teadaanded rahvahääletuse korraldamisest, iseseisvuse väljakuulutamisest, see on mõistetav, sellepärast et Äh, lääne võimud pärast esimest maailmasõda tuhat üheksasada kakskümmend lubasid ka seda neile. nüüd sellest saab ka vältimatu tegelikkus. Teil on sinise kaardi küsimus, kas nõustute? no non dipende da chi accetta la domanda? see ei sõltu sellest, kes selle esitab, kas nõustute küsimusega? jah, aga tahaks teada, kellelt see on, ütleb härra Tänak. palun, John Tänak, teil on kolmkümmend sekundit. no questo è il regolamento, mi scusi. nii, see on kahjuks eeskirjades kui Ühendkuningriigi valitsus äh, tegutses selleks, et Saddam Husseinist lahti saada, siis sai vastuolulisi sõnumeid. väideti, et äh, tegemist oli rahvakaitsega, terrorismi vastu, nii edasi, kas te olete nõus, et Blairi valitsus on äh, seda ära kasutanud ning kas te nõustute, et sõjaline sekkumine ei peaks aset leidma ilma selleta, et oleksid konkreetsed sõjalised eesmärgid? ma nõustuks sellega, et Blairi valitsus omal ajal oli, tõde natukene väänas ja ütleksin ka ise, et inimesed nagu mina, kes toetasime seda, kui me oleksime teadnud seda, mida me siis teadsime, oleksime hoopis teistmoodi sellesse suhtunud, aga ma nõustun ausalt öeldes, et sekkumine Iraagus, mis pidi olema humanitaarne, kuid samuti me teadsime, et võis olla seal massihävitusrelvi, aga selle kõigega kaasnes kahjuks selline kaos äh, aastaid hiljem härra Tänok, kas te nõustute veel ühe sinise kaardiga? esimest korda viieteist aasta jooksul juhtub niimoodi, et mulle ei öelda, kellelt sinise kaardi küsimus tuleb, me peame teadma. ma teen teile ettepaneku tutvuda kodukorraga, kas te nõustute sinise kaardiga või mitte? ma usun ikkagi, et põhimõtteliselt te olete esimene president, kes ei ütle, kes küsimusi esitab. niisiis, te ei nõustu selle küsimusega. jätkame siis Äh, ning äh, proua Šake kaks minutit. Äh, suur aitäh! sündmused Iraagis ja tegelikult kogu Lähis-Idas on väga murettekitavad, aga olukord ei ole tekkinud üleöö. islamiriik sai hoogu juurde Süüria sõjalises olukorras ning Golfi lahe osapooled on neid toetanud tegemist on sektoriaalse poliitikaga, mida on läbi viinud äh, Iraagi valitsus ning ei ole arvestatud riigi äh, mitmekesisusega. Iraagi sõja järgne ebastabiilsus, vaesus, sotsiopoliitilised, majanduslikud probleemid on äh, viinud äärmiselt plahvatusliku stsenaariumini, mis praegu meie silme ees lahti rullub me näeme, et viiakse läbi massilisi hukkamisi ning šaria seaduse Eh, elluviimine, see on vastuolus inimõigustega ja sellele tuleb lõpp teha, aga me peame samuti realistlikud olema islamiriigi eh, osas, me ei tohi anda rohkem kaalu neile, kui proportsionaalselt seda väärib. Iraagis on vaja poliitilist lahendust, Iraagi suveräänsusest eh, tuleb samuti kinni pidada. Kurdistani vabaduse soov, iseseisvuse soov on mõistetav, aga see võib viia ka veelgi plahvatuslikuma olukorrani, millest kellelgi praegu kasu ei oleks. me teame, et ISILis on palju Euroopast pärit võitlejaid ning kui nad ning nendel tagasi pöördumist meie ühiskonda ei tohiks alahinnata. meil on vaja koostööd Euroopa riikide vahele ning selget strateegiat turvalisuse tagamiseks, ka muid meetmeid. me peame samuti ennetama seda, et need valele teele sattunud isikud kutsuksid inimesi üles osalema vägivaldses džihaadis. samuti me teame, et Türgi jõuab palju inimesi Iraagist ning Süüriast. me peame aitama Türgit, peame leidma ka püsivama lahenduse Lähis-Idas. läbirääkimised äh, peavad aset leidma, kus osaleksid samuti Saudi Araabia ning Iraan, sellepärast et nemad kasutavad erinevaid vahendeid selleks, et oma ohtlikke ideid levitada. C'è una domanda per lei, eh, suur aitäh, ma näen, et äh, on küsimus teile, proua Šake, kas te nõustute sellega? kas nõustute? jah, palun. kui te ei vajuta nupule, siis ma ei tea. Only... aitäh, minu mikrofon äh, nüüd sees ja hea meelega kuulaksin ära, kes küsib ja kuulaksin ka küsimuse ära. Domanda Reetris, aitäh, et nõustusite. väga huvitav oli kuulata, mis teil oli ütelda, kas te nõustute minuga, et parim viis sellistele probleemidele lõpp teha oleks tagada, et seda, et Euroopa Liit ja liikmesriigid enam ei öö, äh, otsustaks öö, invasiivse välispoliitika kasuks, mis on ainult kahjustav. kõige parem oleks mitte saada meie inimesi ega vägesid neisse kohtadesse, välja arvatud eh, juhul, kui on eh, selleks väga-väga head põhjused ma kardan, hea kolleeg, et maailm ei ole mustvalge ning et ei ole sellist võimalust, äh, et üks äh, lahendus sobib kõigile. Euroopa Liit peab olema tugevaks tegijaks maailma areenil. me peame tulema toime erinevate väljakutsetega, olgu tegemist inimõiguste rikkumisega või muude kriisidega, mida me näeme äh, praegu eriti just Lähis-Idas ja ma usun, et Euroopa Liit peaks üles näitama rohkem liidri rolli, tegema rohkem seda läbi diplomaatiliste jõupingutuste ning töö, läbi tööpartneritega nagu Tur-, Türgi, Türgi. samuti peame silma peal hoidma äh, meie enda koduriikidest äh, värvatud inimeste liikumistele läbi Türgi, Süüriasse, Iraaki. me teame, et äh, sõjaline lahendus ei ole alati kõige parem, aga kahjuks maailmas ei ole alati võimalik ainult pehmete vahenditega võitu saavutada. E suur aitäh, härra Kousu, palun härra president, need, kellele meeldib karistamatus, neile ei meeldi ka mäletamine, meil aga, kellel ikkagi mälu olemas on, siis me teame väga hästi, et Iraaki olukord hetkel ei ole mingisugune loodusõnnetus. tuletage meelde eh, tippkohtumist, kus põhimõtteliselt eh, tehti algust esimese kaasaegse genotsiidiga. poolteist miljonit hukkunut Iraagis Euroopa Komisjoni president tol hetkel mängis kuningat. mina ei usu väl-, kättemaksu, küll aga usun ma rahvusvahelisse õigusse. rahvusvahelise õiguse kaudu tuleb tuua sisse tungi eest vastutajad ja okupatsiooni eest vastutajad. kõige selle tulemusena on meil nüüd lõhestatud riik nii usulisi jooni pidi kui ka hõimujooni pidi valitsus kasutab riigi sõjaväge lihtsalt äh, teatud usulahkude vastu, nagu me nägime kahe tuhande üheteistkümnendal aastal. me peame rääkima ka äärmuslikust äh, terrorismist, mida toetatakse nii Süürias kui Liibüas. Euroopa Liidul on aga võimalus panna alus uuele välispoliitikale, korraldades ÜRO raames rahvusvaheline konverents, kaasates sinna ka Iraagi eh, naaber eh, Araabia riigid selleks, et kõikidel Ira-, iraaklastele kiita heaks ühtne konstitutsioon, mis oleks kõigile vastuvõetav, et nad kõik, kõik Iraagi elanikud saaksid ise otsustada oma tuleviku üle, oma loodusvarade kasutamise üle, sest et need kuuluvad vaid neile ja see on ainus viis, kuidas saavutada rahu, aitäh. Coso per mui, accetta una domanda, c'è una blue card per lei suur aitäh, härra Kusupermui, kas te nõustute sinise kaardi küsimusega? jah, muidugi. proua Anne Komes. Eh, aitäh, kuna te räägite juba mälust, siis miks te räägite ainult aastast kaks tuhat kolm? mina mõistsin selle otsuse hukka aastal kaks tuhat kolm, aga teie arvate, et parem oleks, et Saddam Hussein oleks jäänud võimule, kas te usute, et tegemist oli demokraadiga? kas te ei arva, et tegemist oli äh, vägivaldse isikuga, kes surus alla Iraagi rahvast, kas te ei usu, et see on praeguse vägivalla ja sektorismi põhjuseks? kas te usute, et kõik põhjused on ainult äh, Iraagi välised, mitte midagi ei tule Iraagist endast? palun. proua Gomes, teie probleem on see, et teie mälu on väga selektiivne, minu oma ka mitte, minu oma ulatub kuni Briti imperialismini selle regiooni probleem on koloniaalne jaotamine. nüüd see, mis toimub, tuleneb aastast kaks tuhat kolm, kuid see tuleneb ka varasematest riigi jaotamistest. minu mälu ei ole selline nagu teie eh, oma, mina ei räägi sada Hussein sada tuhat minu kaasmaalast hukkusid selle konflikti tõttu. üks minu perekonnaliikmetest hukkus Iraagis. kui teile meeldib või mitte, minu seisukohad teie arvamustest ei muutu. aitäh ja nüüd härra Allan Smith kaheks pooleks minutiks. aitäh, nii nagu paljud kolleegid, eh, nii ka mina olen vägagi eh, emotsionaalne selle arutelu käigus, sellepärast et ka mina ei leidnud, et eh, aastatetagune Iraaki tungimine leidis aset ka minu nimel ÜRO äh, andmetel on üle ühe koma kahe miljoni sisepagulasi ning äh, üle miljoni inimese vajab ka humanitaarabi ning me näeme, et kogu see probleem on muutunud aina keerulisemaks ja keerulisemaks, aga Euroopa Liit peab samuti meenutama, kuidas me saime selleks, kes me oleme ja kindlasti on äh, ja kindlasti on ka siin meil varjukülgi ja me peame vaatama, kuidas me sellest õudusnäost, õudusunenäost äh, pääseme. siin on oluline kurdide äh,, Iraani ja Pärsi lahe riikide roll ning äh, ma meenutan ka seda resolutsiooni, mida me koostasime koos teiste fraktsioonidega. seal põhjenduspunktis F äh, ka räägitakse kurdi kohaliku omavalitsuse tegevustest ja me ei kritiseeri neid tegevusi, nii et ma arvan, et äh, see on väga realistlik ja pragmaatiline ning äh, punktis G me samuti äh, hindame pagulaste, pagulasi vastu võtvaid kogukondi, sest nad tõesti on väärt seda äh, aga punkt üksteist, see räägib meie oma põhimõtetest, et kõik põhiseaduslikud äh, muutused peavad arvestama kaasava, kaasava poliitika, arvestama ka vähemustega sõlevate provintsides ning see on selline lähenemine, mida me peame ka ise toetama. ja mis puudutab Iraani ja äh, Pärsia lahe riikide rolli, siis resolutsioonis ja see on, kutsume üles rahvusvahelist avalikkust ja eelkõige just iseennast äh, piirkondliku dialoogi läbi viima. ja me ei, me ei saa ju jätta arvestamata ka Iraagi naabrite rolli, ka need äh, riigid peavad olema osaks lahendusest, sellepärast et nemad on osaks ka probleemist. nii et me e, peame võtma vastutuse äh, selle eest, selle olukorra eest, mis on tekkinud Iraagis, me peame pakkuma neile tuge sellest õudusunenäost väljumiseks aitäh. härra Carver, kolm minutit. härra president. Iraak on praegu lakkumas neid haavu, mis meid tekitasid tegelikult Lääne-Euroopa riikide tegevus, see on täiesti skandaalne olukord. umbes ja me peame olema äh, väga ettevaatlikud, enne kui me hakkame teiste riikide režiimi muutma. ning mis puudutab äh, mõju inimestele, me peame arvestama ka äh, kurdidega, kurdide olukorraga ja kõikide teiste inimeste olukorraga, kes praegu selle all kannatavad. jah me ei tohi lasta oma äh, välispoliitika läbi kukkuda ja me ei tohi lubada sellistel vigadel korrata, korduda, mida USA oma välispoliitikas ähm, läbi viis. sellel on oma kõrvalmõjud, meil on väga vähe aega ja me näeme, et äh, mässulised, mässulised on muutunud, on liitunud ISISe alla ja on muutunud aina äh, agressiivsemaks ning äh, Al-Maliki valitsus on saavutanud äh, täpselt vastupidise oma eesmärkidele ja ta on aga näha, et ta tegelikult ei oska ette arvata, milline on Lääne-Euroopa valitsusjuhtide ähm, ootused ja tegevused vastavalt äh, Briti meediale üle tuhande viiesaja äh, Briti kodaniku on äh, võitlemas Iraagi piirkonnas ja Süürias. ning kui nad tulevad tagasi, siis nad jätkuvad oma terroristliku kampaaniaga ja eelmisel aastal ähm, keelati Euroopa Liidu sisestel reisidel reisija info kogumise kogumine, tegu on infoga, mis aitaks meid selles terrorismivastases võitluses. ja samuti me peame arvestama ka, et väga paljud, palju vahendeid ju suunatakse terroristlikusse võitlusesse. ISISe oht tuleb peatada. kui otsuseid langetatakse, siis neid tuleb teha võimalikult kiiresti ja neid tuleb langetada mitte ainult ÜRO poolt, vaid ka koos äh, Äh, naaberriikidega. me peame arvestama paraku, me peame arvestama ka sellega, et tänu Tony Blairi äh, väga keerulisele poliitilikule on maailm muutunud palju äh, hirmsamaks kohaks. me teame, et paljud pagulased on kannatanud selles konfliktis ja neid haavu nad peavad kandma kogu oma elu ning mina austan neid ohvreid nüüd. ja mina leian, et me ei peaks laskma terrorismil levida kaugemale, aitäh. ja nüüd härra Borghesio. aitäh viisteist tuhat, viieteist tuhandest inimesest koosnev mässuliste rühm on väga kiiresti suure osa Iraagist hõivanud ning see tekitab meile probleemi, nad koputavad juba ka Euroopa uksele ning see on tekitanud äh, väga otsustavaid küsimusi, siin on tegu loomulikult äh, Obama poliitika, äh, terrorismivastase poliitika täieliku läbikukkumisega, sellepärast et ta ei ole kasutanud ära seda potentsiaali, mis, mis meil kasutada oli me peame väga teravalt kontrollima äärmuslike islamistide tegevust. ja me peame arvestama ka sellega, et paljud välisvõitlejad on sündinud Euroopas ja need välisvõitlejad tulevad tagasi, nad elavad meie keskel. me kohtume ne-, nendega kuus, võib-olla nad on juba praegu meie kõrval elamas ning tõesti, me peame mõtlema ka sellele eh, ohule, mis tekib nendest välisvõitlejatest aga Euroopa on tegutsenud ainult nii, nagu minu kolleeg juba kirjeldas. olukord on tõesti selline, et Bagdadi kaliif on äh, väga teravate avaldustega välja tulnud, me ei tohi neid ignoreerida ja, ja Iraagi ja Süüria tulevik ei ole ainult nende inimeste saatus, vaid see puudutab kogu islami, äh, kõiki islamiste sellepärast et kutsutakse kõiki moslemeid osalema eh, pühas sõjas. ja me, Rooma, mis on kristluse sümboliks, siis siin jällegi räägitakse ristisõdadest, eh, need on vägagi selged signaalid mida Euroopa suunas edastatakse, enam ei räägita mingitest geograafilistest piiridest kalifaadi puhul, vaid soovitakse hõlmata terve maailma ja sealhulgas ka Euroopa ja kuidas me saame jääda siin vait, mitte sellele reageerida, me peame tunnistama, et me oleme väga keeruliste väljakutsetega silmis. aitäh ja nüüd härra Tunne Kellam kaheks minutiks, palun. aitäh, härra president Iraak on silmis eksistentsiaalse kriisiga ning tema territoriaalne terviklikkus on sattunud praegu ohtu. küsimus on järgmine, kuidas oli võimalik, et mõned terroristide rühmitused suutsid võtta enda kontrolli vastu, kontrolli alla suure osa suurest riigist ainult mõne nädala jooksul, ma arvan, et vastutus lasub ka Iraagi valitsusel viimased kaheksa aastat Al-Maliki valitsus on, ei ole, ei suutnud luua koalitsiooni, mis oleks äh, hõlmanud kõiki, kaasanud kõiki Iraagi ühiskonna, ühiskonna äh, liikmeid. selle asemel on, selle asemel on rohkem loodetud Iraani äh, toetusele ja suurendatud ka usuliste rühmituste vahelised lõhesid. nii et Al-Maliki on Ähm, toetanud tegelikult terrorismi levikut oma tegevusega. võtmeks võiks siin olla uus valitsus ja lepitus, mis äh, ulataks ähm, lepitava käe kurdi liidritele ja moderaatsetele sunniitidele nad peavad kasutama ära kõiki oma poliitilisi jõude selleks, et seda lahendust saavutada. me kutsutame üles, et Euroopa Komisjon suunaks rohkem humanitaarabi kui kaksteist miljonit, praktiliselt kaks miljonit ehm, sisepagulast on Iraagis ning ehm, Mosulist on lahkunud ehm, pool miljonit inimest ning suurem osa nendest vajavad väga kiiresti elupaika ja toitu. kurdi ametkonnad, kes peavad pagulasi aitama, vajavad samuti toetust ning mind mulle tekitab muret ka Iraagi kristlaste kogukond, kelle hulk on üheksa aasta jooksul kahe kolmandiku võrra vähenenud. rohkem kui kolmsada tuhat neist on lahkunud Iraagist seoses tagakiusamisega ja tagakiusamise suurenemisega. tegelikult kristlased on need, kes on äärmiselt olulised siin sildade ehitamises, kompromissi leidmises nemad äh, on olulised ka ühiskonna igapäevase elu toetamises. see, neil on oluline roll ka sektantlikus ühiskonnas ning seetõttu me peame arvestama ka nende rolliga, aitäh. Eh, aitäh, härra Kella. ka teile on sinise kaardi küsimus, kas te võtate selle vastu? härra Kelam, teil on sinise kaardi küsimus, kas te võtate selle vastu, suurepärane. Eduard Farvan, palun suur aitäh teie sõnavõtu eest, jah, tõepoolest mitte ainult sunniit, sunniidid ja šiiidid ei ela Iraagis, vaid ka kristlased, kristlased, kes on laskunud unustuse hõlma ja kes elavad suures üksinduses või siis lausa neid hukatakse ja nendest ei räägi keegi, sellepärast et neil ei ole oma lobitöötajaid Brüsselis. nii et minu küsimus on väga selge, kas kristlastel on veel hetkel õigus elada Lähis-Idas. aitäh teile selle küsimuse eest. aga see on ka minu küsimus. ma arvan, et me jagame seda muret. ja ma arvan, et äh, Lähis-Ida kristlaste saatus ei ole veel otsustatud. aitäh ja nüüd härra Howitt. aitäh, härra president ja ka mina olen väga sügavalt mures seoses vägivalla lahvatamisega ja selle levimisega järjekordselt vastavalt ÜRO-le. umbes üks koma kaks miljonit sisepagulast on Iraagis ja me peame ka tänama ja tervitama seda, et Euroopa Komisjon on suunanud seitse, lisa seitse miljonit humanitaarabisse me peame arvestama ka äh, nende kodanike saatusega, kes igapäevaselt on sattunud äh, vägivalla ohtu ja vastavalt äh, Human Rights Watchi aruandele on ähm, viimasel kuul ähm, ISISe võitlejad, üle kahesaja viiekümne inimese hukanud, sellised arengud tuleb peatada. ja meie peame edendama demokraatiat, äh, inimõiguste rik-, äh, kaitset äh, Iraagis. sest vastasel juhul olukord ähm, satub väga suurde ohtu ja satub ohtu ka teiste selle piirkonna riikide olukord sunniidi vähemus äh, Iraagis on olnud alaesindatud ja ma olen kohtunud ka Iraagi parlamendi sunniidide esindajaga ning tema üritab vähendada äh, pingeid. samuti me peame tähelepanu juhtima äh, Bagdadi ja kurdi vahelistele pingetele see on seotud ka Al-Maliki äh, avaldustega. konflikt Põhja-Iraagis on sadu tuhandeid tsiviilelanikke äh, sundinud põgenema oma kodudest ja viimati on ka kurdid piiranud äh, pagulaste juurdepääsu oma aladele ning mina kutsun üles neid äh, riike ähm, ja Türgi, Türgi ametivõime avama piirid, et nad võtaksid vastu ähm, pagulasi. Al-Maliki, ähm, Al-Maliki poliitika on läbi kukkunud koalitsiooni äh, loomises ja, ja seetõttu Euroopa Parlament kutsub üles Iraaki keskenduma just äh, ühtsusele ja me kutsume üles nende peaministrit, et nad arvestaksid kogu selle mitmekesisusega, mis Iraagi ühiskonnas on esindatud selleks, et pingeid äh, vältida. nüüd arvestades ka Süüria kodusõnaga, siis äh, me peame kindlasti arvestama ka teiste piirkonna riikidega, kaasama ka need riigid äh, probleemide lahendusse selleks, et edendada demokraatiat, inimõigusi ja õigusriigi põhimõtteid, aitäh! ja nüüd pooleteiseks minutiks härra Pelder, palun. aitäh, proua president. paistab silma, et selles resolutsioonis ei räägita ühegi sõnaga kandidaatriigi äh, Türgi rolli ja sellega seoses mina sooviksin teada, milline on nõukogu seisukoht selle väga äh, raske ette heita osas, et Türgi äh, rahastab ähm, hiljuti välja kuulutatud äh, kalifaati äh, seoses sellega, et ta ostab sealt nafat ja ISIS kaheteistkümnendal juulil vallutas Iraagis ka väga strateegiliselt väga olulise ähm, nafta leiukoha kas äh, nõukogu on teadlik nendest äh, äh, murettekitavatest uudistest ja mida te kavatsete teha? igal juhul need ähm, aruanded, ähm, mis tulevad veel olemasolevate keemi-, keemiliste relvade kohta ja ja et nende üle kontrolli on saanud ISIS, on vägagi murettekitav ja kas te olete sellest rääkinud ka Bagdadiga? ma tervitan seda, et resolutsioonis mainitakse ka kristlaste kogukonda ja nende eh, saatust. siin on vaja rohkem eh, tegusid, mitte sõnu, aitäh. kolleeg Mart. poolteist minutit tekib küsimus, miks ISIL suutis paari päevaga vallutada ära peaaegu poole Iraagist ja samamoodi tekib küsimus, et miks Talibani, talibanid suutsid eh, välja tõrjuda teised võib-olla vaid väheste pingutustega, see tähendab seda, et meil on ka Nuri al-Maliki valitsus, mis on selgelt ühe ususekti poolt. Roosevelt ammu Nicaraguas ütles, et jah, ma saan aru, et tegemist on äh, kehva variandiga, aga see on ikkagi meie kehv variant nüüd võib juhtuda, et Iraagist saab samasugune labürint nagu terve Lähis-Ida, nii et me ei tohiks mitte vaadata minevikku ja äh, seal observeerida meie endi patte, mis on tõesti tegelikud, vaid me peame vaatama ikkagi edasi tulevikku, mitte läbi parlamendi ja demokraatia. lõpetagem ära nüüd äh, demokraatlikest valimistest rääkimise Iraagi kontekstist, see on ju täielik liialdus, lihtsalt meil on vaja rahvuslikku konsensust selleks, et teha lõpp äh, lämmatavale Nuri al-Maliki valitsusele. härra Kolnis, palun kaks minutit. suur tänu, proua president. täpselt nelikümmend aastat tagasi Indo-Hiinas siis ka nüüd me talume siin Ameerika Ühendriikide geniaalse poliitika mõju ja kui ma ütlen geniaalne poliitika, siis loomulikult teen ma seda kibeda irooniaga see poliitika Lähis-Idas on põhimõtteliselt metoodiliselt ja hävitavalt teinud lõpu ainsale poliitilisele jõule, mis suutis vastu panna kõige radikaalsemale islamismile. küllap kõik mäletavad, kuidas valetati, väites, et Iraak on seotud kuidagi üheteistkümnenda septembri rünnakutega, samamoodi ka massihävitusrelvade teema ja nii edasi. jah, et mälust ei piisa, aga mälust on ikkagi natukene kasu selleks, et mitte samu vigu või lausa samu kuritegusid korrata nii et äh, väideti ju seda, et äh, Iraagis olid massihävitusrelvad ja tegelikult ei olnud seal mitte midagi muud kui lihtsalt natukene värvilist vett. nii et äh, Saddam Hussein jah, loomulikult kindlasti meie mõistes demokraat just ei olnud, aga küll oli aga ta erinevate kogukondade kaitsja, sealhulgas ka kristlaste kaitsja, kes hetkel on aga hävi, hävimise äärel. sunniidid, kurdid, šiiidid lõppkokkuvõttes on olukord seal veel äärmuslikum kui Al-Qaidaga, me oleme näinud, kuidas kasutatakse ära valitsuse huvides Iraagi armeed, mis on ameeriklaste poolt välja õpetatud nüüd äh, rääkida siin šiitidest ja arutada asju ka iraanlastega, iraanlastega ei taha aga ameerikalased äh, üleüldsegi rääkida, see kõik on tegelikult täiesti uskumatu. proua De Lange, palun kaks minutit. suur aitäh, proua president. mul on häbi. nähes, et, et oli vaja rünnakud Brüsselis juudi muuseumi vastu, et meile asjad kohale jõuaks. ma olen nõus sellega, et rahvusvaheline üldsus üllatus väga sündmuste pärast Iraagis, aga tegelikult oli see kõik ju ettearvatav. kristlaste vähemus Iraagis moodustas viis protsenti rahvastikust, nüüd vaid aga üks protsent. see, mis Iraagis toimub, tegelikult ei ole meile üllatuseks, küll aga tundub, et meil, meie äratamiseks oli vaja Brüsseli rünnakut. kõigepealt on meil vaja tegutseda ikkagi humanitaarvaldkonnas ja ma rõõmustan selle üle, et nüüd on humanitaarabi väärtus tõstetud kaheteistkümne miljonini. kindlasti tuleb ka hinnata seda, kuidas mõjutab meie kontinenti džihadism ning samuti ISIL, Iraagi ja Levandi islamiriik. mis saab nende džihadistidega, kes sisenevad Euroopasse, kindlasti tuleks meil nende kohta luua ühine register, kuhu nende kandmine oleks kohustuslik on ka konstruktiivseid poliitilisi jõude, äh, Iraagis on äh, mõistlikke vähemusi, aga võtkem näiteks kristlased. kristlased on ainsad, kes ei taha lüüa kiilu riiki. Nemad on need, kes vastutavad koolide ja haiglate eest. seal töötab igasugust päritolu inimesi, nii et kui me tahame nendele riikidele anda võimalusi, siis peame me neid aitama ka rahalise abiga samamoodi tegime, tegi Euroopa Liit ju ka Põhja-Iirimaaga, nii et tehkem sama ka Iraagiga, kui me tahame tõesti sellele riigile võimaluse anda. sõna on Žilbanile üheks minutiks. suur aitäh, proua president, kallid kolleegid. Iraagis on vaja tegutseda väga-väga kiiresti, seal on, seal valitseb täielik tolerantsi puudus äh, usulises mõttes ligi. ligi viiskümmend protsenti Iraagi territooriumist on põhimõtteliselt äh, ISILi käes, me peame pakkuma Iraagile humanitaarabi, samuti rahalist abi, ühtlasi peame näitama üles poliitilist vaprust, meil on vaja sellist Euroopa Liidu diplomaatiat, mis oleks väga selge ja arusaadav, me peame näitama poliitiliselt julgelt ja seda ütlema välja ka meie resolutsioonis, et me suudame väga kiiresti võimaldada Iraagile ka poliitilist lahendust äh, selleks, et tagada Iraagi territoriaalne ühtekuuluvus. nii et väga tähtis on see, et ka meie resolutsioonis oleks see punkt sees, sellepärast et muidu viib see sunniitide ja šiitide vahelisele verevalamisele, nagu me seda ka varem näinud oleme. suur aitäh ja nüüd on sõna härra Van Ordenil pooleteistkümneks minutiks. suur aitäh, proua president! ma tahaksin teada, kui palju tegelikult mõtet sellel on, et meie siin Euroopa Parlamendis seda teemat arutame, kui tegelikult midagi uut ei ole ju juhtunud. tegelikult Euroopa Parlamendi saadikud omavad väga väikest mõju sündmustele Iraagis ja komisjoni pole isegi siin, et meid kuulata ja nemad on ometigi see, need, kes haldavad humanitaarabi rahalisi vahendeid ja muud sellist, nii et me nüüd arutame seda olukorda, kus Süüria on põhimõtteliselt endiselt leekides, Hamas jällegi näitab üles terrorismitegevust, Liibüas on olukord sama hull ja Iraan näitab endiselt, jätkab endiselt oma uraani rikastamisega, loomulikult on loomulikult rahu ja julgeolek demokraatia huvides, see on ka meie huvides, et see kehtiks Iraagis, aga me oleme kulutanud tohutud summasid, Euroopa Liit ainuüksi on kulutanud terve triljoni, kuid neljandik Iraagi elanikest elab ikkagi kahe dollariga päevas või veel vähemagi elekter, kanalisatsioonisüsteemid, veevarustus, kõik on katki seda hoolimata rahvusvahelistest kulutustest. loomulikult me ei taha seda, et jällegi tekiks seal piirkonnas veel üks riik, mis äh, oma territooriumil äh, majutab terroriste. viimane Iraagi teemaline rahvusvaheline konverents leidis aset kahe tuhande kolmandal aastal proua president ütleb, et peab hakkama lõpetama. kas te ei arva, et ÜRO-l oleks aega kutsuda kokku uus konverents selleks, et üritada poliitiliselt ja majanduslikult Iraaki stabiliseerida, enne kui asi läheb täiesti ähm, kontrolli alt välja ja kas me saaksime ikkagi selge ülevaate ka sellest, mille peale meie raha siis kulutatud on? suur aitäh ja nüüd on sõna proua Bilbao Barandikal pooleteistkümneks minutiks, palun. suur aitäh, proua president Iraagis on kõigepealt suur probleem õigustega, nüüd sotsiaalse õiglusega ja põhimõtteliselt äh, mõjutab see suurt osa Iraaki. Iraak toodab meeleheidet ja tekitab olukorra, kus igasugune ekstremism on väga viljakal pinnal. selles piirkonnas on väga palju strateegilisi huvisid ja see korraldab ära kõik ülejäänu, tegemist on tõelise püssirohutünniga põhimõtteliselt võib jätta mulje, et tegemist on vaid julgeoleku ja sõjalise kriisiga, aga tegelikult läheb asi hoopis kaugemale, meil on vaja selliseid lahendusi, mis äh, ründaksid seda probleemi ju juba selle algetes. me peame tegelema inimeste põhiõigustega, see on ju kõige tähtsam, ühtlasi ka riikide terviklikkus, eriti kui nad oma kodanikele vastuseid ei paku, on tegelikult vaid äh, tühjad sõnakõlksud, nii et meil on vaja pakkuda üleüldist lahendust, poliitiline, sotsiaalne äh, ning juriidiline lahendus näiteks peaks toetama Kurdistani valitsust korraldamaks referendumi täpselt nii, nagu see resolutsioonis ka kirjas on, millele kirjutasid alla kõik viis fraktsioonil. loodame, et peabki Iraagi stabiilne valitsus, et me saadame eeldada neilt ka lahendusi piirkondlikuks dialoogiks, kuid niikaua peame pakkuma neile võimalikult palju toetust nii tema, nii diplomaatiliselt kui ka humanitaarabi valdkonnas, aitäh! suur aitäh! ja härra Kšõpp, palun kaks minutit suur aitäh, proua president. olukord on Iraagis endiselt väga tõsine, sest et võitlejad üritavad endiselt saavutada Iraagis islam, islamiriiki, lisaks sellele rikutakse väga karmilt ka inimõigusi. ka humanitaarolukord on väga karm me peaksime selle üle tõsiselt muret tundma. veebruarikuus parlamendi eelmisel ametiajal arutasime me olukorda Iraagis ja mina võtsin tol hetkel sõna just selle kohta, kuidas olukord Iraagi sees järjest halveneb, eriti just kristlaste osas. kuid sellest ajast saadik ongi olukord läinud veel kehvemaks keskvalitsuse ning äh, kurdi vähemuse vahelised suhted on järjest pingelisemad, võib juhtuda, et tekib täiesti uus riik, nimelt Iraagi Kurdistan, seda me loomulikult ei soovi nii et võib-olla need üleskutsed iseseisvaks kurdi riigiks ei ole päriselt õiges kohas. šiiitide ja sunnide vahel on jah, pinged. lisaks on ka tõsine konflikti oht, sellele on viidanud äh, Iraagi kristlikud piiskopid. Nemad on kutsunud üles vähemustevaheliste sidemete loomisele, et vältida genotsiidi, tõelist humanitaarkriisi, mil, mil see oht on tõeline. nüüd on üheks minutiks sõna härra Semkel. suur aitäh, proua president. meie tänane arutelu toimub pöördelisel hetkel Iraagi jaoks Iraak on põhimõtteliselt kaardilt kadumas, kuna seal võib tekkida islami kalifaat. kuid hoolimata kõigest olen mina veendunud, et Euroopa Liit ei peaks sekkuma ja eriti kindlasti mitte sõjaliselt ei ühe ega teise poole toetuseks selles konfliktis. mida me aga tegema peaksime, on järgmine, nimelt avaldama survelt uuele Iraagi valitsusele selleks, et ehitada üles tõelised riigistruktuurid. valitsus peab arvestama nii sunniitide kui ka šiitide huvidega ja alles siis tekib mingigi võimalus rahumeelseks lahenduseks. üks minut, härra Tšarnetski, palun. proua president, daamid ja härrad, peamiseks Iraagi pro-, probleemiks hetkel on Al-Maliki, kes käitub nagu diktaator, ta on ise tekitanud praeguse kriisi oma repressiivsete poliitikatega Iraagi rahvaste vastu, eriti sunniitide vastu, kuid samas ka kristlaste ja kurdide vastu lahenduseks, seega oleks Maliki võimult kõrvaldada, kes on olnud põhimõtteliselt ähm, Iraani äh, valitsuse lükata, tõugata. me peaksime lõpetama sellise Iraani režiimi sekkumise Iraaki, sest et see on problemaatiline terve sealse piirkonna jaoks. enamik ülestõusnutest äh, Iraagis äh, noored sunnid, hõimupealikud ja nii edasi, me peame toetama ikkagi nende soove Iraaki muuta ning äh, tuua valitsusse, valitsuse võimule äh, kaasav valitsus. vastasel juhul läheb olukord äh, Iraagis veelgi hullemaks ja ekstremism tõuseb järjest. nüüd on sõna härra Myanmaril kaheks minutiks. suur aitäh, proua president, Iraagis on praegu väga tõsine kriis, kuigi uue esindajate koja presidendi valimine eile on iseenesest heaks uudiseks. täna pärastlõunal on aga korratud ka seda, et, et tasu unustada seda, et põhimõtteliselt on ISILi tegevuse tõttu Iraak lagunemas tükkideks. eile siis lõpet-, siis lõpuks ometi nimetas esindajate koja koda uue presidendi, see on küll tagasihoidlik samm edasi, aga ikkagi, ikkagi pärast siis kolmekümnenda aprilli valimisi loodetavasti siis nüüd moodustatakse ikkagi laiapõhjaline valitsus, mis kaasaks kõiki erinevaid vähemusi poliitilised lõhed on just nimelt nende huvides, kes tahavad Iraagi ühtsust rikkuda ning mitte tagada Iraagis heaolu. toetagem endiselt ka Iraagi territoriaalset ühtekuuluvust ning terviklikkust ja ühtsust tervikuna. meie ei soovi riigi killustumist. Iraagi ja Levandi isla-, islamiriik nii Iraagis kui ka Süürias on tõesti ohuks ning võib Iraagi mitmeks tükiks laia, lammutada, kus valitseksid erinevad rühmitused ISIS tegelikult ei ole mitte ainult terrorismirühmitus, vaid lausa terroristlik sõjavägi, mis on oht nii Lähis-Idas kui ka terves maailmas tervikuna. me peame tegema koostööd partneritega selles piirkonnas selleks, et toetada Iraagi sisemist stabiilsust ning terviklikkust. Iraagi ja Süüria vahelised piirid ei tohi saada justkui üheksakümnendate aastate Afganistanist nüüd väga oluline on ka humanitaarkriis, eriti just sadade tuhandete põgenike olukord. ja nagu kolleeg Tunne Kelam enne just ütles, et viimastel aastatel on oluliselt vähenenud Euroopa Liidu kohalolu Iraagis, nii et me peaksime seda suurendama. kas te oleksite nõus sinise kaarti küsimusega härra Urtasuunilt? jah, härra Mianmon, kaks kiiret küsimust, esiteks ma tahaksin teada, et milline vastutus on teie arvates Jose Maria Aznaril praeguse olukorra suhtes Iraagis ning ühtlasi, kas teie arvates Rahvaparteist siis ikkagi kahe tuhande kolmanda aasta sekkumise otsus oli õige? mina arvan, et ajalooliselt on meil siin nii kaugemaid kui ka lähemaid põhjuseid Iraagi äh, ründamise otsus põhines konkreetsetel faktidel, mis tol hetkel tundusid tõesed. nüüd on sõna härra Papadakisele üheks minutiks, palun. suur aitäh! olukord Iraagis ei ole mitte ainult ohtlik, vaid on äh, traagiline ja see ei puuduta mitte ainult Iraaki, vaid Egiptust, Süüriat, Liibüat. see näitab, et äh, siiani läbi viidud poliitika äh, on olnud ekslik. ei ole juhuseks, et ainult Tuneesia on äh, stabiliseerunud ja normaalse olukord, normaalne olukord on jalgele seatud. sellises ebastabiilses olukorras me tegelikult näeme, et Araabia kevad viis Araabia talveni paljudes riikides. me näeme uut liigi inimõiguste rikkumisi, mis on üha tõsisemad. Euroopa peab ühtse vastuse sellele andma. meil on vaja ühtset välispoliitikat neis küsimustes, mis põhineks faktidel ja mitte oletustel või pühadel soovidel. suur aitäh, härra Tšambatski, üks minut. suur aitäh, lugupeetud president, kolleegid. ISIL on välja kuulutanud kalifaadi ja see peaks jõudma peaaegu Euroopani. radikaalne islam on üheks suuremaks ohuks meie tsivilisatsioonidele. kui püha sõda välja kuulutatakse, siis tegemist on väärtuste sõjaga. Lääne-Balkanid on ohus, sellepärast et seal on suured moslemi kogukonnad. me elame oma vendadega, Bulgaaria moslemitega rahumeelselt ja me ei taha, et sellised konfliktid seda ohtu seaksid. Kalifaadi lipp oli näha Skopjas eelmisel nädalal ka konfliktide käigus, me ei taha, et see Euroopasse jõuaks. ISIL otsib sellistes kohtades lahingud nagu Cardiff, vabandust, võitlejaid sellistest kohtadest nagu Cardiff ning ka põgenikud võivad osutuda suureks koormaks meie majandusele Bulgaarias. meil on olemas resolutsioon, mis tuleb heaks kiita ja me peame võtma meetmeid selleks, et tulla toime sisserändajate ja põgenike lainega. härra Adaksus on. suur aitäh, lugupeetud äh, president. mina toetan äh, resolutsiooni ettepanekut, mille üle me hääletame siis mainitakse resolutsioonis ka Karkoši linna, kus kirikukellad kutsusid inimesi kirikutesse juba viissada aastat enne, kui minu koduriigis äh, nii oli. kahekümne viiendal juunil aga tähendas nende kirikukellade löömine hoopis midagi muud, äh, mitte teenistust, vaid tegemist oli hoiatusega rahvale ja vaid mõned päevad hiljem kogu kristlik elanikkond linnast äh, oli lahkunud. Need, kes olid elanud põlvkondi selles linnas, pidid kõik maha jätma. kohale jäämine ei olnud alternatiiviks, kui äh, surmapolgud äh, ISIList edasi liikusid no naaberlinnas kirikukellad üldse ning kirikul, kelle ta järgmisel nädalavahetusel enam üldse ei löönud. tegemist on esimese korraga äh, pärast sajandeid ja sajandeid. väga palju kristlasi on tapetud fanaatilised džihadistide poolt, nende arv üha suureneb. taolises olukorras ülejäänud maailm ei saa jääda passiivseks lühikeses perspektiivis tuleb ISIL peatada ning luua koalitsioonivalitsus, mis puudutab äh, nädal aega tagasi leidnud Iraagi kirikuliidrite äh, külaskäiku parlamenti, siis ka nemad rõhutasid seda, kuivõrd oluline on demokraatia ning äh, julgeoleku edendamine Iraagis. siin peavad Euroopa Liidu liikmesriigid oma käe ulatama. praegune olukord nõuab seda, et me aitaksime Iraaki ning ei peaks kinni siin oma partei ideoloogiast. Euroopa Liidu parlament peab hukka mõistma selle olukorra. kogu Euroopa Liit, aga nõukogu ja ka kõrge esindaja peavad selle küsimuse oma päevakorda panema. suur aitäh ning härra äh, Fond, üks minut uh,. Lawlessness and income. suur aitäh uh, korrumpeerunud äh, valitsus, vähemuste mitte au, vähemustega mittearvestamine ning seadusetus on viinud olukorrani, mida me teame. peaminister Maliki on sunni ja liikmeid kinni pidanud ning on samuti hukatud üha rohkem isikuid. aastaid rahvusvaheline üldsus on Äh, survet avaldanud äh, džihaadi, džihadistidest koosnevale valitsusele, aga sellest ei olnud, ei ole olnud piisavalt. vähe on lootust, aga seda siiski on, sest et äh, sunni kogukonna esindaja nimetati parlamenti spiikriks, aga sellel on vähe mõju neile, kes seal elavad. me näeme, et Lähis-Idas hakatakse kaarte ümber joonistama, sellel võivad olla väga suured tagajärjed ning need võivad ulatuda ka Euroopasse. Ameerika Ühendriigid ei ole muidugi täiesti süüta, nemad sekkusid esimesena ning sama ka Iisraeli ja Palestiina konflikti kohta. nii, siin on meie tegevust äh, kiireloomuliselt vaja. suur aitäh, üks minut proua Fotiga suur aitäh. Iraak on jõudnud äh, kodusõja äärele ja kokkuvarisemine ISIL on Bagdadi äh, lähedale jõudnud ning valitsus no,, Iraagi valitsus on siin süüdi selles kristlaste kannatused on samuti miski, kus me peame rahvusvahelisel tasandil tegutsema, me peame dialoogi edendama vähemustega selleks, et loodaks lepitusvalitsus. suur aitäh ja nüüd äh, palun äh, Maria Gabriel ja vabandan oma bulgaaria keele häälduse pärast, ütleb president. Eh, see on ideaalne. Eh, ma leian, et olukord on eh, tõesti väga murettekitav, sellepärast et Iraagi territooriumil tegutseb terroristlik grupp, aga paneksin rõhku kolmele punktile. esmalt ma arvan, et tuleb toonitada seda, milline on poliitikute vastutus eriti nende vastutus, kes valiti esindajate koota aprillis, nad peavad oma vastutust kandma praeguses olukorras praeguseks on selge, et Iraak ei suuda püsti tõusta ilma eh, poliitilise ja religioosse dialoogita. teiseks, Euroopa Liit. me peame endiselt abistama vähemalt miljonit põgenikku ning eh, poolteist miljonit isikut, kellel on humanitaarabi praegu vaja. me peame selleks eh, hästi koordineerima tegemist ÜRO-ga, kuid samuti peame edendama poliitilist dialoogi selles piirkonnas. ja kolmandaks, ja siin, sellele paneks kõige suuremat rõhku, me ei saa piirduda sellega, et reageerime ainult humanitaarolukorrale. Iraagi olukorra regionaalne dünaamika on miski, mis väärib kogu meie tähelepanu. Islamiriigi terroristlikud eesmärgid, kui need realiseeruvad, ei ole ohuks mitte ainult Iraagile ja Süüriale, vaid kogu piirkonnale kuni Jordaaniani välja. samuti tuleb silmas pidada äh, regionaalset konflikti, mis meidki ähvardab ning võimalikku äh, pingete äh, levimist šiitide, sunniitide, araablaste, kurdide vahel. me peame mõistma, kui tõsised võivad olla selle olukorra tagajärjed piirkonnas, mis on Euroopa ukse ees. praegu on hädavajalik, et me reageeriksime kiirelt läbi eh, diplomaatiliste jõupingutuste, miks mitte korraldada kõrgetasemel konverents selleks, et vältida, et tekiks olukord, kus eh, me oleksime käsist alust seotud, aitäh suur aitäh ja proua Piiri, üks minut. suur aitäh. arengud Iraagis on äärmiselt murettekitavad ja nõuavad rahvusvahelist vastust. kaks ja pool miljonit inimest on põgenemas, tegemist on humanitaarkriisiga, mida me eirata ei saa pildid hukkamistest, massilistest hukkamistest, mis ta viib läbi isi, on äh, täiesti kohutavad ning olukord on ohtlik kogu piirkonna jaoks. sellest tulenevalt on oluline, et Iraagi valitsus ning kõik kogukonnad äh, võtaksid äh, enda eesmärgiks poliitilise programmi, mis kaasaks kõik samuti on sellel otsesed, olukorral otsesed tagajärjed Euroopa riikidele islami äh, pooldajate hulk, äärmuslaste äh, pooldajate hulk äh, Euroopas kasvab, radikaliseerumine leiab aset. me peame tähelepanelikult silma peal hoidma ka neid džihadistide, kes Euroopasse tulevad. suur aitäh ja proua Manescu, kaks minutit. suur aitäh, viimasel ajal me oleme näinud, et oluliselt on olukord Iraagis halvenenud ning üha enam on vägivalda toime pandud Iraagi kodanike vastu, tegemist on terrorismi ohvritega. kahetsusväärselt Iraagi valitsus, valitsus ei ole osutunud võimekaks oma kodanike kaitsmisel terroristide vastu. toetus välisliitlastelt Euroopa Liidult või siis teistelt riikidelt parandab olukorda ainult siis, kui Iraagi juhid ise ka asuvad riiki stabiliseerima. praegu on keerukas eirata seda, et tegelikuks probleemiks on eh, keskvalitsus, mida juhib eh, peaminister al-Maliki ja ta eh, toetavad isikud, kelle, kes soovivad läbi viia täiesti katastroofilist poliitikat vähemuste suunas me peame panustama humanitaarabisse, stabiliseerima riiki. oluline on, et näitaksime üles solidaarsust Iraagi kodanikega ning toetaksime seda riiki. me ei tohi unustada, et ajalugu, ajalugu näitab, et sõjaline sekkumine tihtilugu toob rohkem probleeme kaasa kui midagi muud tegemist on olulise hetkega Iraagi ja kogu piirkonna jaoks. Iraagi liidrid peavad mõistma, et neil tuleb üle saada usulistest erinevustest ja nad peavad mõtlema ühise tuleviku peale Iraagile. rahvusvaheline üldsus suudab pakkuda rahu ning stabiilsust, äh, aga seda juhul, kui valitsus istub šiitide ja sunniitidega sama laua taha. läbi dialoogi on võimalik üles ehitada Iraagis tugev riik. Iraagil on vaja uut valitsust valitsust, mida juhiks uus peaminister, kes tegelikult ka esindaks kõikide iraaklaste legitiimseid huvisid, hoolimata sellest, millised on nende religioossed või äh, etnilised päritolud. suur aitäh, vaba mikrofon äh, ja viis sõnavõtusoovi, palun. Thanks a lot, äh, Mr Chairwoman. Allow me to put something different but uh... suur aitäh! tahaksin rääkida millestki, mis on seotud meie aruteluga. see olukord Iraagis ja Lähis-Idas võib endaga kaasa tuua suuri geopoliitilisi muudatusi ja isegi öö, eh, piiride muutusi. Euroopa Liit ja rahvusvaheline üldsus ei ole olnud suutelised konstruktiivselt äh, panustama olukorra paranemisse. kõik see võib seada ohtu Euroopa Liidu turvalisusele üldiselt ning energiataanede äh, konkreetsemalt. energiaga varustatuse peale tuleb mõtelda, me peame otsima turvalisemaid energia saamise viise äh, ja oma partneritele lootma. me peame vaatama, millised on või, teised võimalused leida energiat eh, ning seda ka Vahemere erinevatest piirkondadest, aitäh. aitäh, härra Ferreira, üks minut. suur aitäh, lugupeetud president, eh, kolonel Peters mõnda aega tagasi Ameerika õhujõudude äh, sõjaväe ajakirjas avaldas kaardi, kus oli ära toodud nii-öelda uue Lähis-Ida piirid. viimase aja sündmused tegelikult leiavadki kajastamist sellel Connolly Petersi kaardil niigi nõrga riigi eh, veelgi hapramaks muutmine ja palgasõdurite eh, kasutamine on selleni viinud. ISIL võitleb palgasõduritega, võitleb relvadega ja see külvab kaost Süürias. Lähis-Ida killustamine, killustumine puudutab kõiki riike selles piirkonnas Iraak, Süüria äh, praegu kannatavad ka humanitaarkatastroofi äh, all. tegemist ei ole juhuse asjaga. suur aitäh, härra Mikolašitš, üks minut. Äh, aitäh, proua president. mina sooviksin sõna võtta selle murettekitava olukorra osas ja siin on tegu um, laiaulatuslike inimõiguste rikkumisega. Ehm, Iraagi aladel on välja kutsutud kalifaat, välja kuulutatud kalifaat, kus siis kutsutakse üles ka uskmatute tapmisele. esimese sammuna on asutat-, asutud omaenda usuvendade vastu võitlema ning siin on kaks olulist äh, rühmitust, sunniidid, šidiid, kes üksteisega lahinguid äh, peavad. murettekitav on see, et see olukord viib selleni, et kristlaste olukord äh, halveneb ja kristlased elavad seal juba tuhandeid aastaid ning Euroopa Liidu, Euroopa Parlamendi kohustus on võidelda ka selle kristlaste kogukonna huvide eest. see on skandaalne olukord, skandaalne on see, et nõukogu on siin arutelul küll kohal, aga komisjon siin kohal ei ole. aitäh ja nüüd härra Sürtš. Efridž ma saan aru, et äh, meie esimeseks ülesandeks on ähm, probleemidele kiiresti ähm, reageerida, aga juba aastakümneid äh, tänu lääne sekkumisele olukord Lähis-Idas on muutunud ainult hullemaks ja hullemaks ning olukord on muutunud hullemaks veel äh, Tony Blairi alatutele valedele. tema käed on verised ning tema on põhivastutajaks selle olukorra eest, mis seal praegu valitseb, nii et palun õppige selleks, õppige, et me ei saa kõiki maailma probleeme ja haigusi ravida, me ei ole maailma politseinikud, jah, aitame neid, toetame neid, aga palun, palun, ärme üritame kogu aeg sekkuda, kogu aeg oma käsi kuhugi segada, arvestagem ja austagem ikkagi inimeste sõltumatust ja laskem neil endil oma otsused langetada. ja nüüd äh, kolleeg Katsus üheks minutiks. Ähm, aitäh. ma arvan, et Iraak on nüüd sattunud tõesti laiali lagunemise äärele ning see on täiesti kohutav. me peame meenutama ka seda, et meil olid tegelikult ju vägagi ambitsioonikad äh, eesmärgid, me soovisime seal demokraatlikku õigusriiki edendada ja nii edasi, aga nüüd on meil seal hoopis verine kaos ja kui me ei oleks äh, viivitanud ühise äh, välispoliitika edasiviimise, kui me ei oleks viivitanud ühise kaitsepoliitika edasiviimisega, siis meil oleksid ka meetmed, mis jõuavad õigete eesmärkideni. kulud küll ehmatavad neid, aga me ei saa vältida kulusid. Iraagi lagunemine võib viia ka energiakriisini, mis toob endaga kaasa väga suured ähm, kulud ja kriisid ning see tähendab, et meil oleme silmitsi ka Iraani ja Iisraeli konfliktiga, see toob endaga kaasa veelgi suurema pagulaste voon ning selle tagajärjeks võib olla ka fanaatiliste islamistide ähm, levimine ning Araabia äh, piirkonnas olukord veelgi halveneb, nii et ükskõik, mida me teeme, me peame kulusid kandma ja ma arvan, et enam per Euroopa, et see oleks võib-olla siin isegi kõige parem lahendus. ja nüüd kuues äh, kõneleja, kolleeg Iglesias, palun. härra Iglesias, palun. seitsekümmend üks aastat tagasi, austatud kolleegid, Jaltas kohtusid kolm suurt Roosevelt, Churchill ja Stalin ning Jalta kohtumisel tõid nad välja äh, rahvaste soovid ning nemad tagasid selle, et, et peale äh, sõja lõppemist äh, arvestatakse vähemustega, et koloniseerimine ära lõpeks ja et arvestatakse ka inimväärikusega. aga ärgem pistkem pead liiva alla tänapäeval, ükskõik kas me soovime seda või mitte, see, mida tollal kolm kuulutasid, seda tegelikult ei ole saavutatud. meil on probleem äh, rahvaste enemäär-, enesemääramisega, meil on probleem kurdide enam, enesemääramisega. ja kuidas me saame sellest üldse rääkida, näiteks ka Iirimaa ei ole saanud sõltumatust, baskid, katalaanid äh, ja ka mujal on kogukondi, millel on samasugused probleemid, nii et kas me lahendame need või mitte. aitäh ja sellega on vaba mikrofoni voor lõppenud. ja nüüd äh, härra Delavedova saab nõukogu ja kõrge esindaja nimel sõna. aitäh, proua president. mina sooviksin tänada kõiki parlamendiliikmeid, kes selle arutelu ajal sõna võtsid. tegu oli tõesti väga avatud ja põhjaliku aruteluga. Euroopa Liit ja ma arvan, et seda te ka nõudsite, et Euroopa Liit äh, pidevalt oma äh, tähelepanu pööraks selle teemale, kahekümne neljandal juunil üldasjade nõukogus me ka arutasime seda küsimust äh, ning järgmine eh, ning järgmise nädala ähm, üldasjade nõukogul arutatakse seda küsimust uuesti. nüüd need teemad, mida te käsitlesite ja mis on kõik väga olulised, eh, siis eh, te mainisite territoriaalse terviklikkuse teemat ühtsust ja need on äärmiselt olulised selleks, et äh, tagada heaolu, millest saavad kasu kõik kodanikud ja see kindlasti taastab ka stabiilsuse. ja kellelgi ei ole jäänud märkamata, et, et olukord on tõesti äärmiselt äh, raske ja dramaatiline. just ähm, esimesed sõnavõtud kolleeg Gomes näiteks äh, ütles et me peame toetama, peame toetama ja peame tuge avaldama ja meie eesmärgiks peab olema kaasav valitsemine, kaasava valitsemise saavutamine, et eh, tänu millele saaks siis ka saavutada ülemineku demokraatlikule riigile. mainiti väga tihti ka inimõiguste küsimust ja see on kindlasti teema, mis on ka tänapäeval endiselt veel aktuaalne. see on oluline ka Euroopa Liidule. ning siia äh, alla käib ka see punkt, äh, mida paljud kolleegid mainisid, nimelt äh, kristlaste vabadus ja kristlaste kogukonna olukord selles piirkonnas. ka selle jaoks on meil vaja uut Iraagi legitiimset kaasavat valitsust ja Euroopa Liit ka arutab seda teemat. ma nüüd äh, tuleksin konkreetsemalt kahe märkuse juurde, kõigepealt mis puudutab keemiarelvi. luureteenistused äh, on kinnitanud, et tegu ei ole keemiarelvadega, mida saab äh, rakendada, aga mida saab kasutada. loomulikult on olukord väga murettekitav, arvestades selle kaosega, mis seal valitseb, aga me peame ikkagi jääma faktide juurde mis puudutab neid väiteid ja etteheiteid, mida siin välja toodi, mis puudutab äh, äh, Türgit, et Türgi rahastab ISIS-t, siis siin me peame ikkagi vahet tegema. me peame selgelt vahet tegema kahtlustel, kuulujuttudel ja faktidel. ning rahad, mis võib-olla eraallikatest on pärit, näiteks radikaalsetest, radikaliseerunud isik, isikute eraallikatest. või kas rahad on tulnud valitsusallikatest, ähm, siin tuleb vahet teha. Euroopa Liit töötab Pärsia lahe riikidega selle nimel, et ISISe rahastamisallikaid ja teiste terroristlike rühmituste rahastamisallikaid äh, tuvastada ja see rahastusvoog peatada. ja mina hindan ka meie delegatsiooni tööd Bagdadis, meie kolleegid Bagdadis endiselt teevad äh, väga keerulistes olukordades väga head tööd, aitäh! suur aitäh, äh, sain kuus resolutsiooni ettepanekut, äh, arutelu on lõppenud, hääletus leiab aset homme kell üksteist, suur aitäh! ja need päevakorra kohaselt komisjoni asepresidendi ja Euroopa Liidu välisasjade esindaja avaldus vägivalla eskaleerumise kohta Iisraeli-Palestiina vahel. härra Ter-.